kultuuris parima ja kahjuliku selja taha jätma ning selleks, et kahjulik selja taha jätta, tuleb väga selgelt välja öelda, et vägivald ei ole kultuuriliselt või traditsioonide või usundiga kunagi õigustatud. meie ei suru kellelegi mingeid mudeleid peale, meie kaitseme neid universaalseid väärtusi, mis on kirjas ÜRO hartas, nii et, et me peaksime selle selgelt välja ütlema samuti on väga oluline, et me üritaksime muuta kultuurilisi hoiakuid ja toetaksime kõiki neid äh, teadlikkuse tõstmisi äh, meetmeid, äh, naistele suurema võimu andmist, mida paljudes riikides kodanikeühiskond läbi viib ja peaksime tegema ka rohkem koostööd hariduse, ennetustegevusega seonduvate inimestega, selleks, et me suudaksime need riskirühmad paremini kindlaks teha ja seda julma tava paremini ennetada ning ma tahaksin tervitada seda nulltolerantsi kampaaniat, mille komisjon on käivitanud, ma loodan, et ka teised liituvad selle kampaaniaga. aitäh. aitäh. ja proua Kurmai. president, kolleegid president, volinik, kolleegid, hoolimata sellest, et üleilmselt on üha rohkem tunnustatud seda probleemi, samamoodi nagu on seda teinud ka rahvusvahelised organisatsioonid, on numbrid siiski õõnestavad. mitte ainult e-, väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu sees, sellepärast et rikutakse naiste ja tüdrukute kõige tähtsamat õigust, inimõigust ja peale selle on see tegelikult ka naiste läbilöömisvõimet vähendanud. tegemist on traditsiooniliga, mil ja mistõttu on selle vastu võitlemine väga raske, meil on vaja siin haridust, ennetust ja ka dialoogi osapooltega parandada. meil on mitmeid edukaid programme olnud Euroopa Liidu ja UNICEF-iga ja see näitab, et tegelikult meil on vaja dialoogi ja poliitilist tahet selleks, et saavutada tulemusi. nüüd tuleb tõesti jõud kokku panna selleks, et võidelda naiste suguelundite moonutamise vastu ja välja töötada laiemapõhjaline tegevuskava. mõeldes selle peale ja selle peale, et meil ei ole tegelikult Euroopa Liidu tasandil usaldusväärset statistikat, on tähtis see, et et soolise võrdõiguslikkuse instituudil oleks oma kava selle traditsiooni vastu võitlemiseks peale selle on vaja ka karistusi nendele, kes äh, viivad läbi soolis, suguli, elundite moonutamist ja tuleb karistada ka neid, kes tegelevad sellega väljaspool Euroopa Liidu piire. suur tänu volinik Füülele selle suurepärase töö eest volinikuna, ma usun, et et ta tuleb ka tagasi ja loodan, et tuleb tagasi, sest meil on vaja just selliseid hästi töötavaid mehi, aitäh. ja proua Lutford, Lapsard järgmisena, palun. suur tänu, president, mul on väga hea meel osaleda sellel fraktsioonide ülesel arutelul ja ka mina soovin, et tõesti see naiste suguelundite moonutamisega vastu võideldakse. see tegelikult on väga õudne praktika, tegemist on laste väärkasutamise, suisa laste piinamisega. Ühendkuningriigis on kakskümmend kuni kuuskümmend viis tuhat last, keda ohustab suguelundite moonutamine kuuskümmend viis tuhat tüdrukut, kes elavad selle ohu all. see on täiesti vastuvõetamatu olukord. nii et seda ei tohi tõesti äh, tolereerida. ja meil ei ole tegelikult peaaegu mitte mingeid karistusi, juba aastakümneid on see praktika olnud äh, keelatud, aga tegelikult kedagi pole karistatud ja mul on väga hea meel, et äh, kriminaalkaristustega tegelev asutus, mida juhib üks naisterahvas, on nüüd äh, hakanud selle küsimusega tegelema. aga nagu öeldud, äh, meil on vaja väga palju siin koolitada ja teadlikkust tõsta. minu arvates on väga õige see, et meil on Euroopa Liidu tasandil algatus. mul on väga hea meel, et äh, liberaaldemokraatidest minister Lynn Fedist on on kolmkümmend viis miljonit naela leidnud selleks, et võidelda sugulundite moonutamise vastu ja ta käis ka natukene aega tagasi Burkina Fasos kell üksteist meie äh, Ühendkuningriigi aja järgi ja kell kaksteist äh, Brüsseli aja järgi on meil ka Twitteris kampaania, nii et palun liituge sellega. suur tänu, järgmisena proua Bauer, palun. Discussion... suur tänu, proua president, see arutelu näitab, et me kõik oleme nõus sellega, et äh, Ähm, arvud äh, naiste suguelundite moonutamise kohta on tõesti šokeerivad, üle saja neljakümne miljoni naise on sellise vägivallale sattunud ja kõige rohkem toimub seda Egiptuses, Etioopias, Somaalias ja Sudaanis, kus äh, suisa üheksakümmend kaheksa protsenti elavad suguelundid, moonutatud suguelundidega teistes riikides äh, nagu Togos ja Nigeerias on see määr kolmkümmend viis kuni viiskümmend protsenti aga tegemist ei ole ainult äh, Aafrika nähtusega, seda on ka Kesk äh, Aasias, Jeemenis, Iraagis, Kurdistanis, samamoodi ka Iisraelis. viimati UNICEF-i avaldatud statistika, mis äh, analüüsib statistikat kahekümne üheksas riigis ja seal näit-, see näitab, et kaheksateistkümnes, kaheksateist riiki on Lääne- või Kesk-Aafrikas ja ka Sahara taguses Aafrikas iga viies tüdruk on selle praktika ohu all. tihti on tegemist väga noorte tüdrukutega, kuni viieteistaastaste lastega ja sellepärast tuleb meil rääkida laste õiguste rikkumisest ja vägivallast naiste ning tüdrukute vastu väljarände ja põgenikevoolude pärast äh, naiste suguelundite moonutamine on jõudnud ka teistesse maailma osadesse, kaasa arvatud Euroopa Liitu. nagu siin juba mainiti, viissada tuhat naist ja tüdrukut Euroopa Liidus on äh, ohus. kümme liikmesriiki on äh, kriminaalkaristused ette näinud äh, selleks praktikaks, aga mitte kõikides liikmesriikides ei ole niimoodi. peale selle kõik liikmesriigid, äh, mis karistavad naiste suguelundite moonutamist, peaksid kasutama ka seda, et kui seda viiakse väljaspool liikmesriiki läbi, tuleks ka karistada. siin mainiti näiteks Prantsusmaad, kus umbes kuuskümmend tuhat äh, last on ohus, Ühendkuningriigis kuuskümmend viis tuhat last ja hoolimata nendest karistustest naiste suguelundite moonutamise läbiviimise puhul siiski see toimub Euroopa Liidus, nii et meil tõesti on vaja siin seadusi hakata rakendama. suur tänu, järgmisena proua Garcia Perez, palun. suur tänu, proua president naiste suguelundite moonutamine on äh, vägivald naiste ja tüdrukute vastu ja sellepärast on tegemist ka põhiõiguste ja inimõiguste rikkumisega on väga tähtis, et Euroopa Parlament ka selles küsimuses oma seisukoha välja töötab. me rääkisime siin saja neljakümnest miljonist lapsest ja naisest kogu maailmas, poolest miljonist Euroopas, umbes seitsekümmend tuhat minu koduriigis ütlevad äh, statistikat. Need inimesed on ohus ja sellepärast äh, ei Äh, tohime käed rüpes istuda, mul on väga hea meel selle üle, et komisjon töötas välja strateegia, aga nüüd tuleb lasta sõnadel ka tegudel järgneda. meil on vaja strateegiat äh, ennetustööks äh, ning kogu selle õudse praktika vastaseks võitluseks. me peame ka arst arste, eh, meditsiinipersonali eh, välja koolitama, eriti neid arste, kes töötavad koolides. peale selle tuleb toetada ühis-, eh, tegelasi, kes võitlevad selle õudse praktika vastu, sellepärast et naiste suguelundite moonutamisel ei ole kahekümne esimesel sajandil kohta kes siin kasutab mingeid äh, äh, vabandusi, nagu ütleb, et tegemist on traditsiooni ja kultuuriga, siis tuleb siiski neile öelda, et ka inimõigustest tuleb kinni pidada. suur tänu, järgmisena Fiona Hall, palun. suur tänu. ka mina tervitan Ühendkuningriigi algatust äh, Lynn Featherstoni äh, sõnu. tema ütles, et Ühendkuningriigi valitsuse prioriteet peab olema ühe põlvkonnaga lõpetada igasugune naiste suguelundite moonutamine nii meie riigis kui mujal. ja ma kutsun üles komisjoni ja välistalitust jätkuvalt tegema koostööd liikmesriikidega ning äh, eraldama ka rahastust äh, nendele kohalikele projektidele, mis töötavad selle äh, teemaga. sellepärast, et kõige edukamad on ikkagi need projektid, mis on inimestele kõige lähemal me peame avalikult äh, ütlema, et naiste suguelundite moonutamine on äh, lõppenud, aga selleni tuleb kõigepealt jõuda. mis puudutab äh, kohaliku tasandi tööd, siis väga oluline on see, et töö toimuks ka kõrgel diplomaatilisel tasandil. Euroopa Liit peab tegema koostööd globaalsete partneritega, näiteks Aafrika Liiduga, et saavutataks globaalne konsensus suguelundite moonutamise lõpetamiseks järgmisel äh, kuul toimub siin äh, ühisparlamentaarne assamblee siinsamas äh, Strasbourgis ja ma tahaksin komisjonilt küsida, milliseid algatusi te kavatsete sel ähm, võimalusel ette võtta, et tõesti oleks võimalik teha koostööd Euroopa ja Aafrika vahel ning et neid lubadusi, mida on antud, õnnestuks ka täita ma tervitan voliniku sõnavõttu, volinik ütles, see on lastevastane vägivald ja see tuleb lõpetada, ma olen nõus. aitäh, proua Hall ning nüüd eh, proua Matera, poolteist minutit. suur tänu. lugupeetud eh, kolleegid täna tahaksin juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu sellele, et naistevastase vägivallaga võitlemine peab olema prioriteet. kui me räägime naiste suguelundite moonutamisest, siis me räägimegi vägivallast. kahe tuhande üheksandal aastal võttis see koda juba vastu ühe omaalgatusliku raporti, mis puudutas täpselt seda teemat, kuid sellest hoolimata tuleb meil seda teemat arutada ka täna ja samas ei ole see Euroopa Liidus nii prioriteetne, nagu ta peaks olema see on solvav Euroopa naistele, eriti neile viiesajale tuhandele, kes siin elavad ja kes on selle õuduse pidanud läbi tegema. loomulikult kannatavad ka need sada kakskümmend viis miljonit inimest, kes elavad teistes riikides väljaspool Euroopat ning igas minutis eh, sandistatakse viis eh, eh, igas tunnis sandistatakse viis tütarlast ja see on õudne ma olen rõõmus, et minu riigis võeti juba kahe tuhande kuuendal aastal vastu väga põhjalik seadus, millega keelatakse naiste suguelundite moonutamine. seega Itaalial on see seadus olemas ja selles seaduses öeldakse ka seda, et riik ja ühiskond peavad teavitama avalikkust nii, et see praktika täiesti kaoks ma arvan, et kõige tugevam vahend, mis meil on, ongi ennetustöö ja teadlikkuse tõstmine. ma olen väga rõõmus selle üle, et me sellest praegu räägime. Itaalias on praegu ette nähtud neli miljonit eurot, kuigi see ei ole väga suur summa, neli miljonit eurot on tegelikult juba ära kasutatud selleks, et läbi viia infokampaania, mis ütleb, et kõiki kaitstakse see kampaania on mõeldud sisserändajatest lapsevanematele, et nood saaksid vastu võtta tõesti vastutustundliku otsuse ning mitte sandistada omaenda lapsi. on olemas ka tasuta telefoninumber, kuhu inimesed võivad helistada ja teada anda ähm, sandistamisjuhtudest, millest nad teavad. Euroopa Liit peaks aitama vahetada ka parimat tava ja eh, me peaksime üheskoos rakendama ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, mis puudutas naistevastaste, eh, naiste suguelundite moonutamise lõpetamist. Euroopa Liit ei ole praegu suutnud eh, piisavalt tõhusalt tegutseda, kuigi see teema on meile kõigile tähtis ja ma arvan, see on tähtis ka meestele. suur tänu, proua Kostele, suur tänu täna on äh, rahvusvaheline naiste vast-, naiste suguelundite moonutamise vastane äh, päev, see on rahvusvaheline päev ja seetõttu me seda siin arutamegi. tegemist on õudse praktikaga, sada nelikümmend miljonit naist kogu maailmas on sandistatud, igal aastal sandistatakse veel kaks miljonit ja nendest pool miljonit nendest naistest, kes praegu on ohus, elab Euroopa Liidus. minu riigis on üle kolme tuhande viiesaja naise, kelle suguelundid on moonutatud ja nagu öeldud, eh, tehakse seda tihti siis, kui laps on veel väga noor, ehk see on lastevastane vägivald. see toob kaasa mitmeid meditsiinilisi ja psühholoogilisi probleeme komisjoni tegevuskava on äh, väga hea algus, nad on välja andnud äh, teejuhi, kus räägitakse, mismoodi erinevaid kampaaniaid läbi viia, et äh, lõpetada naistevastane vägivald. näiteks Amnesty juhtis üle-euroopalist teavituskampaaniat, enamik liikmesriike on selle praktika keelustanud ja öö, minu riik oli üks viimaseid, kes seaduse vastu võttis tänu ühele noorele Somaali naisele, kes selle eest eraldi võitles. me peaksime rohkem rõhku panema ennetustööle ja muutma inimeste mõtteviisi, sellepärast et praegu õigustatakse suguelundite moonutamist tihti kultuuri või religiooniga. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu resolutsiooni, millega mõistis hukka selle vägivalla vormi ja seda toetasid kõik Aafrika Liidu öö, Äh, riigid, nii et rohkem kui üheksakümmend protsenti tegelikult äh, Aafrikast äh, on selle vastu, vähemalt selle resolutsiooni põhjal. ma loodan väga, et asjad paranevad ning et see noor Somaali naine, kellest ma rääkisin, saab järgmisel kuul minna Somaaliasse ning seal kampaania läbi viia. meil Euroopas on vaja ka rohkem toetust anda õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, rohkem koguda andmeid, neid andmeid ka jagada, aga ennekõike viia läbi kampaaniaid ning ma loodan, et kõik meie liikmed neid algatusi toetavad aitäh, proua Costello, nüüd äh, äh, proua Martin Chartier. aitäh, president, lugupeetud volinik, me käsitleme siin teemat äh, Äh, millest äh, isegi ei oleks mõtet rääkida, sest see on niivõrd vastu kõigile nendele väärtustele, millega raja, millele rajaneb Euroopa äh, Liit ja eriti võrdsusele kodanike vahel, võrdsusele meeste ja naiste vahel, inimõiguste vastu, vägi, võit-, vägivallavastase võitluse vastu ma ei ole täna äh, kuulnud ühtegi sõnavõttu, kus seda ei oleks kõike välja öelnud. meil on väga palju äh, dokumente, meil on äh, põhiõiguste harta, Istanbuli doku-, konventsioon aga ometigi on meil niivõrd palju suguelundite moonutamise ohvreid. me isegi ei tea, kui palju neid täpselt on Äh, naiste suguelundite moonutamine on tohutu julm tegu, see on naiste äh, ja noorte tütarlaste äh, sandistamine, alandamine ja tihti, tihtipeale ohvrid on kohu, kohutavalt noored ja me kindlasti peame hakkama võitlema selle vastu Äh, tegemist on äh, tavaga, mida õigustatakse kultuuriga, aga tegelikult on see barbaarne tava. Äh, sellised moonutamised on eluaegsed, nad sandistavad naise kogu eluks tegemist on tervishoiuprobleemiga, hügieeniprobleemiga, tulemuseks võib tihtipeale olla surm ja me ei saa seda taluda. tegemist on asjaga, mis toimub meie territooriumil, väljaspool Euroopa Liidu territooriumit ja äh, me, äh, me ei saa öelda, et see probleem ei puuduta meid, et meie ei vastuta, sest see toimub kusagil mujal. tegemist on inimõiguste tõsise rikkumisega, mis on äh, vastuolus tervishoiu põhimõtetega, turvalisusega, kehalise tervikulikkusega, samuti põhimõttega, et kedagi ei tohi piinata, tegemist on alandava ja ebainimlik, ebainimliku käitumisega. Prantsusmaa on üks peamine asüüliriik, viik naiste suguelundite moonutamise ohvritele ning eh, meie oleme vastu võtnud ka seaduse selleks, et kaitsta sellise moonutamise ohvreid. Eh, me peame sellise probleemiga tegelema, me peame tegelema ka meestega, noor, noor, noormeestega, meil on vaja teavitamiskampaaniaid ja loomulikult tuleb teavitada ka noori naisi ja väikseid tüdrukuid. mitte ükski traditsioon ei saa olla Äh, äh, lubatav, äh, ei saa, ükski traditsioon ei saa kasutada õigustamaks sellist barbaarset tava, me nõuame, et meil Euroopa Liidu tasandil oleksid tõesti seadused, et me saaksime võidelda tõhusalt naiste suguelundite moonutamise vastu. aitäh, härra Cashman! aitäh! me äh, seisame siin ja õnnitleme ennast, kuna tegemist on ikkagi rahvusvahelise päevaga, äh, mil võideldakse naiste suguelundite moonutamisega. mina ei saa meid õnnitleda, sellepärast et iga päev, iga aasta peaks olema, äh, iga päev aastas peaks olema selline rahvusvaheline päev. mina olen siin parlamendis töötanud viisteist aastat ja ma ei suuda uskuda, et me ikka veel seisame siin ja räägime, et hakakem tegutsema. ma kutsun komisjoni üles äh, et ta teeks koostööd kuue erineva peadirektoraadi vahel ja organiseeriks selle koostöö, sest tegemist on inimõiguste alase küsimusega. meil on vaja tegevuskava enne, kui meie parlamendi mandaat lõpeb. naiste suguelundite moonutamine on rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste rikkumine, sellega rikutakse naiste õigusi, rikutakse laste õigusi ning seda saab lahendada ainult nii, et äh, me ütleme, et naisel on õigus kehalisele puutumatusele ja seksuaal- ja reproduktiivtervisele. see on naise õigus, naise, mitte mehe. ja kindlasti ei tohiks mitte ükski äh, usumees äh, otsustada, mida teeb naine oma kehaga mina tean, mismoodi näeb naiste suguelundite moonutamine välja ja ütlen teile, see on kohutav. nüüd tuleb tegutseda liikmesriikides elab väga palju naisi, kes on ohustatud ja lubage mul teile öelda, volinik, sest ma tean, et te kuulate mind, me peame jõudma oma sõpradeni, me peame rääkima ka nendega, kes ei taha tegelikult äh, selle teemaga mingit tegemist teha. ei ole mitte mingit teist võimalik, äh, võimalust, äh, see peab lõppema. rohkem tegusid ja vähem niisama juttu ning seetõttu kutsun kõiki liikmesriike üles allkirjastama või ühinema konventsiooniga, mis on suunatud naistevastase vägivallaga võitlemisele. lugupeetud president, suur aitäh, ma loodan, loodan, et mitte kunagi järgmise mandaadi ajal ei ole vajadust äh, seda küsimust käsitleda, sest meil on tegevuskava, mis äh, meid juba tõhusalt aitab. aitäh, härra Kašman, teile äh, teie sõnavõtu eest ja nüüd proua Kosta. suur tänu ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et naistevastase vägivallaga ja suguelundite moonutamisega tuleb võidelda kahel tasandil. ühte tasandit mainis just härra Cashman, seda veendumust jagavad ka minu fraktsiooni liikmed ja see on tegelikult resolutsioonis sees. see tähendab, meil on vaja harmoneerida erinevad eh, seadusandlused ja meil on vaja ka ühtset Euroopa direktiivi Euroopas äh, räägitakse äh, tihti sellest, et äh, tuleb kaitsta alaealisi, kuid Itaalia seadus on karmim. on ka teine tasand ja seda tasandit mainis volinik. Euroopa peab saatma välja väga selge signaali teatud kolmandatele riikidele, kellega meil on kahepoolsed suhted me peame ütlema, et on olemas seadused äh, naiste suguelundite moonutamise vastu ja et äh, on olemas kampaaniad ja me peame siinkohal meelde tuletama oma sloganit, äh, seda eriti koostöös Aafrika riikidega, aga mitte ainult nendega. kolmandaks tuleb märkida, et need riigid, nagu näiteks minu riik Itaalia, tihti viivad läbi kampaaniaid ja neil on näiteks tasuta abitelefon aga kahjuks äh, on äh, ka seal veel väga palju tööd teha, kogu Euroopal on vaja veel väga palju teha. kõik äh, ühiskonnad peaksid aru saama, et see on meie ühine eesmärk, me peaksime läbi viima teavituskampaaniaid koolis, sest ainult sellest, et meil on seadused, kahjuks ei piisa. aitäh, härra Kohverati! suur aitäh, president! naiste suguelundite moonutamine, nagu siin on öeldud, ja väga õigesti öeldud, on üks äh, rängemaid naistevastase vägivalla vorme ja rängemaid lastevastase vägivalla vorme. seetõttu on vaja sellega võidelda kõigi olemasolevate vahenditega loomulikult äh, on äh, õiguskaitsevahendid olulised, aga neist ei piisa. härra Kosta, minu kolleeg, just meenutas meile, et sellest ei piisa, on äh, vaja tegeleda ka kultuuriliste ettekäänetega. tegelikult ei ole siin mingisugust kultuurilist põhjust, tegemist on lihtsalt barbaarse teoga, mis on suunatud tütarlaste vastu. tuleb alustada juba koolisüsteemist, tuleb välja töötada teavituskampaania ning ähm, ähm, on vaja ka karmimaid karistusi ja on vaja inimestele selgitada, et naiste suguelundite moonutamine puudutab inimõigusi. tuleb äh, inimestele selgitada, et naiste suguelundite moonutamine on naise ja lapse põhiõiguste rikkumine. nii et ühest küljest seadused, teisest küljest kultuur. aitäh, proua Tomson, kaks minutit. aitäh, äh, volinik äh, traditsioonide ettekäändel praktiseeritakse naiste suguelundite moonutamist ka Euroopa Liidus. viissada tuhat eh, naist kannatavad sellise sandistamise tagajärgede all. sada kakskümmend viis miljonit naist on äh, kogu maailmas ohus. tegemist on äh, ühe kõige tõsisema naistevastase vägivalla vormiga ning ei ole mitte ühtegi põhjust, äh, mitte ühtegi meditsiinilist põhjust, miks sellist suguelute moonutamist peab läbi viima tihtipeale sooritatakse seda operatsiooni väga ebasteriilsetes tingimustes Äh, ilma valuvaigistiteta ning seetõttu ma tervitangi komisjoni algatusi, mis on suunatud äh, äh, selle praktika vast-, väljajuurimiseks on äärmiselt oluline, et me rakendaksime nulltolerantsi naiste suguelundite moonutamise vastu Äh, tahaksin kasutada tänast äh, arutelu selleks, et rõhutada, kuivõrd oluline on läbi viia ka ennetuskampaania ning võidelda äh, naiste sugelundite moodutamise vastu kõikjal Euroopas ja samuti tuleks tõs-, tõsiselt selle lubamatu vägivallaga tegeleda. härra Möltser, palun. suur tänu, proua president. meil on massiline sisseränne olnud väljaspoolt Euroopa ja sellepärast ongi meil see probleem aumõrvade ja naiste suguelundite moonutamisega. ja kuigi suguelundite moonutamine on kakskümmend aastat olnud juba äh, inimõiguste rikkumine ja karistatav ei ole mitte mingeid edusamme tehtud. meil on vaja tõesti teadvustavat äh, kampaaniat nõustajatele, arstidele, meditsiinitöötajatele ja politseitöötajatele. see on tõesti vajalik, aga peale selle tuleb ka sisserändajad laste puhul mõelda selle peale, et kui nad lähevad koduriiki tagasi, siis nende suguelundeid moonutatakse. ja peale selle ei ole meil võimalik ju kohtu ette kutsuda äh, või viia inimesi, kui väljas, äh, tema enda koduriigis ei ole see keelatud, nii et tõesti siin räägitakse, et meil on umbes pool miljonit naist, kes on ohus, samal ajal aga kohtuprotsessi on kõigest äh, ühe sõrme ühe käe sõrmedel võimalik üles lugeda, suur tänu ja nüüd aitäh ja alustame nüüd siis vaba mikrofoni vooruga proua Brenderkast kõigepealt. aitäh, president! Äh, iga üheteistkümne sekundi tagant äh, kuskil maailmas ühel tütarlapsel suguelundeid moonutatakse, tegemist on tõesti barbaarse tavaga. Äh, eemaldatakse välised suguelundid, kliitor, häbememokad, kasutatakse habemeajamisnugasid, kääre, klaasitükke, mis loomulikult on steriliseerimata, operatsioon toimub väga, väga tõsi, ebahügieenilistes tingimustes niisiis, tegemist on tõesti barbaarse tavaga, millel ei ole tegelikult mingit pistmist kultuuritraditsioonide või usuga, tegemist on piinamise ja kuriteoga üle kolme miljoni tütarlapse peavad sellist kohutavat piinamist taluma. Eh, ja eh, ma olen ise töötanud ämmaemandana ja ma tean, kui raske on vastu võtta last eh, naiselt, kelle suguelundid on moonutatud. ning Äh, igasugused sünnitusega kaasnevad riskid selliste naiste puhul on tohutult suuremad, tegemist on tõesti tõsise kuritarvitusega ja ma loodan, et me täna ometigi suudame midagi selle vastu ette võtta. aitäh, härra Penjon järgmisena. aitäh, mis puud-, ma saatsin kunagi sarnase kirjaliku küsimuse komisjonile, kui üks minu äh, valimisringkonna linna Birminghamist juhtis tähelepanu kampaaniale, mida nad korraldavad, et teha lõpu naiste suguelu moonutamine. Lynn Featherstone, minu äh, kolleeg, äh, kes on minister koalitsioonivalitsuses, on teinud sellele tavale lõpu tegemisest ühe oma prioriteedi. tegemist on tõesti tavaga, mida ei saa lubada, see on inimõiguste rikkumine, mis puudutab tuhandeid tuhandeid naisi, kes elavad Euroopas. ma tahaksin teada, miks Euroopa Liit äh, sellest teemast valjuhäälsemalt ei kõnele ja tahaksin ka teada, milliseid koheseid meetmeid on kasutusele võetud selleks, et liikmesriigid saaksid võidelda äh, naiste suguelundite moonutamisega, kas jagatakse näiteks parimaid kogemusi, äh, kas üritatakse jõuda kogukondadeni, kus see on kõige levinum, aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan nüüd lõpetuseks sõna härra Füülele president, aitäh. tahaksin teid tänada selle eest, et te naiste suguelundite moonutamise teema täna päevakorda panite mitte ükski tütarlaps ei peaks kunagi kogema sellist traumatiseerivat õiguste rikkumist. tahaksin tänada parlamendi ja Naisõiguste ja Soolise Võrdõiguslikkuse Komisjoni selle pühendumuse eest, mida nad on üles näidanud naistevastase vägivalla vastu võitlemisele, naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemisele. iga päev naisi vägistatakse, pekstakse, nad surevad lihtsalt sellepärast, et nad on naised seda ei saa lubada. samuti ei saa lubada seda, et miljonid noored naised peavad endiselt äh, igal aastal taluma oma suguelundite moonutamist. Nad äh, riskeerivad surmaga ja kui nad äh, ellu jäävad, siis on nad kogu eluks sandistatud ning sünnitus võib olla väga-väga riskantne Euroopa Liit jätkab äh, võitlust selleks, et naised saaksid oma õigused. igas vallas me võitleme soopõhise vägivalla vastu ja toetame kõiki asjakohaseid algatusi, mis on suunatud selle kohutava tava vastu komisjon äh, jätkab äh, sihipäraste algatuste väljatöötamist selleks, et toetada liikmesriike käegakatsutavate tulemuste saavutamisel, selles, et juurida välja igasugune naistevastane vägivald, kasutades ära täiel määral Euroopa Liidu pädevusi. mis puudutab mitteliikmesriike, siis naiste ja tütarlapse õigused on äärmiselt osu-, oluliseks osaks Äh, siis, kui komisjon hindab, kas osutada eelarvetoetust kolmandale riigile või mitte. aga sellega asjad veel ei lõppe. Äh, väga oluline on globaalse konsensuse loomine selles küsimuses. hiljutistes kaubanduskokkulepetes ähm, oleme me rõhutanud ka vajalikku poliitilist raamistikku, mille, millest juhinduvad meie suhted äh, kolmandate riikidega. kõik äh, need aspektid leiavad kajastamist assotsiatsioonilepetes ning assotsiatsioonilepped sisaldavad ka klauslit, mis nõuab inimõiguste austamist. see on äärmiselt oluline element, mis on meievaheliste suhete aluseks see on äh, kõikehõlmav koostöösambas, mille raames on ette nähtud ka dialoogikanalid terves reas küsimustes. lugupeetud parlamendisaadikud, jätkame oma tihedat koostööd äh, selles küsimuses ning kasutame mis iganes võimalusi selleks, et oma sõnumit edastada ning äh, koos oma kolleegi Vivian Redingiga äh, kavatseme ära kasutada kõiki ettepanekuid, äh, sealhulgas ka proua Hooli oma, aitäh! aitäh, härra Füüle! niisiis, sellel teemal on arutelu nüüd lõppenud ja me hääletame seda resolutsiooni täna keskpäeval ja nüüd päevakorra järgi läheme suulise küsimuse juurde komisjonile Najades kaks, siseveetranspordi toetamise tegevusprogramm. ja härra Simson.